suur tänu, kallid kolleegid. lisaks sellele, äh, teieni peaks olema jõudnud kaheksanda juuli istungi äh, protokoll. kas kellelgi on märkusi või kommentaare protokolli kohta? tundub, et mitte, seega äh, loeme siis selle protokolli heakskiidetuks. samuti tahaksin teid teavitada teid sellest, et Hispaania vastavad ametkonnad on